esimene päevakorrapunkt tänases päevakorras Euroopa Nõukogu presidendi avaldus äh, Euroopa Ülemkogu kohtumise osas, mis toimus kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal oktoobril ja majanduse juhtimise osas lubage mul tervitada Euroopa Parlamendi kojas Euroopa Nõukogu presidenti härra Herman Van Rompuyd ning tere tulemast ka Euroopa Komisjoni presidendile Jose Manuel Barrosole. kohal on ka Belgia kui eesistujariigi esindajad ning äh, terve rida äh, komisjoni volinikke. ma tahaksin nüüd äh, anda sõna Euroopa Nõukogu presidendile härra Herman Van Rompuy lauasõnadeks härra president kallid kolleegid euroopa ülemkogu kohtumisel ja oktoobril keskendusime meie ühenduse majanduse juhtimisele ning keskendusime majandusjuhtimise rakkerühma äh, aruandele me võtsime ülemkogul selle aruande ka vastu äh, näited ja viitan siin peaasjalikult Iirimaale, on rõhutanud seda, kui tähtis see teema on ja kui hädasti meil on vaja kiiresti rakendatavat äh, finantsmehhanismi, selles leppisime kokku juba mais. ma tahaksin äh, siin tänada eelmisel nädalal rahandusministreid kiire reageerimise eest ning äh, see näitab kindlasti seda, kui veendunud on kõik selles, et tuleb kaitsta euro stabiilsust. Euroopa Liit ja Eurotsoon annavad abi vastavalt väga tugevale poliitikaprogrammile, mis on läbirääkimisel Iiri ametkondade, komisjoni ja äh, Rahvusvahelise Valuutafondi ja Euroopa Keskpanga vahel. me peame toestama Iiri majandust äh, ja selleks äh, peame me siis rakendama tegevuskava, see omakorda peaks aitama meil Äh, pöörduda tagasi majanduskasvu suunas, äh, tagada sotsiaalne kohesioon, äh, nii nagu seda on ette näinud ECOFIN-i ministrid oma otsustes samuti. tegemist ei olnud ülemkogu puhul sugugi mitte valitsuste val-, vahelise konverentsiga, vaid vaatluse all olid meie töömeetodid, meie sammud ja prioriteedid antud valdkonnas. üritasime saavutada õige tasakaalu ühelt poolt siis äh, üle-euroopalise raamistiku vahel selleks, et vältida eelarve defitsiiti ning äh, majanduse äh, tasaka-, ebatasakaalu ja teisalt selle vahel, et liikmesriikidel oleks pädevus ja vabadus ise valida, millised on nende maksud ja, ja milliseid kulutusi nad tahavad teha vastavalt Euroopa Liidu seadusandlusele. me tahaksime, et kõik liikmesriigid võtaksid arvesse Äh, seda, et millised äh, mõjud võivad olla nende partneritele ja Euroopa Liidule nende poolt võetud majanduslikud või eelarveotsused. samas me tahame toestada Euroopa Liidu pädevust reageerida ja suutlikkust reageerida siis, kui mõne liikmesriigi tegevus on, osutub ohuks Euroopa Liidule need soovitused, nagu ka teised rakkerühma soovitused, on vägagi sarnased Euroopa Komisjoni ettepanekutele. ma olen sellest asjast rääkinud ka kaks korda juba fraktsiooni esimeestega ja vastavate komisjonide esimeestega Euroopa Parlamendis ja seda vastavalt sellele formaadile, mida parlament on palunud kuid äh, ma tahaksin teha ühe selgituse, on neid, kes väidavad, et nad on pettunud sellepärast, et otsuse langetusprotsess ei ole automaatsem. kuid meie just oleme selle ettepaneku teinud, et see oleks automaatsem. ülemkogu ja ülemkogu vastavalt aluslepingule on see, kes otsustab sanktsioonide osas äh, vastavalt nõndanimetatud ümberpööratud enamuse alusel. see tähendab seda, et komisjoni ettepanek sanktsioonide osas jääb paika, vastasel juhul, kui kvalifitseeritud häälteenamus äh, nõukogus on vastu sellele. seni on nii olnud, et äh, kvalifitseeritud häälteenamusega tuli sanktsioonid kinnitada. Äh, seni on liikmesriigid olnud selle ümberpööratud äh, hääletussüsteemi vastu, kuid nüüd siis oleme saavutanud läbimurde on tehtud ka mitmeid erinevaid soovitusi stabiilsuspakti tugevdamise osas, Euroopa semestri küsimus, statistika usaldusväärsus ja nii edasi. liikmesriigid peaksid tundma, et ja aru saama, et nende poliitilised otsused mõjutavad nende partnereid, naabreid ja tervet Euroopa Liitu, see on peamine õppetund, mille me oleme saanud sellest kriisist rakkerühma eesmärgiks oli konsensuse saavutamine. kõik läbimurded, mis nüüd on saavutatud poliitiliselt, peavad ka tõlgenduma seadusandlikes tekstides. töö tuleb ära teha nii komisjonil, nõukogul kui ka parlamendil ja ma loodan, et kõik institutsioonid ähm, püsivad laineaarel ja kannavad oma vastutust. ma tahaksin nüüd pöörduda järgmise rakkerühma äh, ühe aspekti juurde me äh, oleme pakkunud välja robustse ja usaldusväärse järelevalvesüsteemi selleks, et euroala äh, äh, usaldust suurendada. kõik valitsusjuhid olid sellega nõus, et meil on vaja sellist süsteemi ja et on vaja selleks läbi viia Äh, väiksemad muudatused aluslepingus. enne kui ma lõpetan selle punkti osas, ma tahaksin rõhutada seda, et töö stabiilsuspakti osas ei puuduta mitte ainult äh, karistavate meetmete väljakujundamist liikmesriikide jaoks või, või äh, varasemate vigade tasandamisega ei ole tegemist, me peame vaatama selle laiemas kontekstis, me ei tohiks kaotada silmist meie suuremat väljakutset, nimelt parandada Euroopa struktuurseid kasvumäärasid ning parandada Euroopa Äh, majanduse tulemusi, see oli meie Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärk, mille nõukogu eel, selle aasta alguses vastu võttis. vastus nendele, kes kardavad, et äh, finants äh, regulatsioon kärbiks majanduskasvu, nendele ma ütleksin, et ei, need sammud on võetud selleks, et toestada meie majandust ja mineviku vead parandada. see on järgmise aasta veebruaris ja märtsis meie järgmiste ülemkogude peamiseks tööülesandeks. kallid kolleegid, ülemkogus peeti ka lühikene arutelu Euroopa Liidu eelarve äh, osas, äh, mille tõi esile peaasjalikult äh, ka teie koja presidendi avaldus meie kohtumise alguses. tuleme asja juurde tagasi detsembri ülemkogul. vaheotsus on aga olnud selles, et ja ma tsiteerin, on oluline, et Euroopa Liidu eelarve ja tulevane mitmeaastane finantsraamistik peegeldaksid neid konsolideerimisjõupingutusi, mida liikmesriigid on teinud selleks, et eelarve defitsiit tuua tagasi jätkusuutlikuma, kumatele radadele rõhutatakse seda, et institutsioonid peavad tegema koostööd ja Euroopa Liidu eesmärkide saavutamiseks arutab ülemkogu oma järgmisel kohtumisel seda, kuidas tagada see, et eh, Euroopa Liidu poolt tehtud rahalised kulutused täidaksid seda eesmärki, tsitaadi lõpp. ma tahaksin teile rõhutada, et eh, me tunnustame kõrgelt Euroopa Parlamendi uut rolli Lissaboni lepingu valguses. loomulikult ei langetanud me otsust kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvemenetluse osas, see ei ole meie teha, see on ministrite nõukogu ja Euroopa Parlamendi ülesanne, kuid Euroopa Liidu Nõukogu presidendina pöördun kõikide osapoolte poole jätkake arutelusid selleks, et saavutada kompromiss kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve osas ja teha seda nii kiiresti kui võimalik. tuleb leida kompromiss, mis arvestaks erinevaid äh, seisukohti, kuid loomulikult tuleb kinni pidada aluslepingutes öeldust. kallid kolleegid, äh, seekordne ülemkogu nii nagu ka kõik tulevased ülemkogud, äh, teenis ühiste eesmärkide saavutamise eesmärki äh, meie rahvusvahelises tegevuses keskendusime seega nii G kahekümne kohtumisele, kliima tippkohtumisele Cancunis ning teistele küsimustele. G kahekümne osas, mis tänaseks on juba toimunud, selles osas me leppisime kokku nendes prioriteetides, mida meie esindajad ja, ja liikmesriigid, kes on G kahekümne liikmed, pidid äh, Soulis edendama eesmärgiks äh, oli kokkuleppe saavutamine kapitalinõuete direktiivi osas ning IMF-i reformimine. viimase osas ma tahaksin öelda, et see murranguline reform on võimalik tänu sellele, et eurooplased olid väga avatud ja konstruktiivsed oma lähenemisel, loobusime kahest kohast selleks, et saavutada lõppkokkulepe ja see on väga oluline osa äh, meie äh, reformidest enne G kahekümne kohtumist olid äh, globaalsed arutelud väga pingelised, kuid äh, G kahekümne kohtumisel siis anti väga õige analüüs ja ma tervitan seda, et ebatasakaalu osas äh, võeti vastu väga selged eesmärgid. nüüd on meie uus eesmärk poliitiliste eesmärkides kokkuleppimine ning ähm, ka tulevane hindamissüsteemi väljakujundamine. Cancunis äh, tahame samuti kinnitada Euroopa Liidu seniseid seisukohti, Cancun toimub selle kuu lõpus. pärast Kopenhaageni tippkohtumist on toimunud äh, palju kohtumisi, nii ametlikke kui ka mitteametlikke, kuid meie edasiminek on aeglane ja kohmakas. Cancun äh, saab olla ainult vahesammuks enne ülemaailmse kokkuleppe saavutamist kliimamuutuste osas ja Euroopa Liit on selle oma eesmärgiks loomulikult võtnud. nüüd kahepoolsed kohtumised ülemkogus räägiti järgmiste tippkohtumiste eesmärke, kõige olulisemad tippkohtumised äh, Ühendriikidega, Ame-, äh, Hiina, Venemaaga, äh, see töö ülemkogus on väga suureks abiks nii president Barrosole kui ka mulle, sellepärast et me oleme nüüd veendunud, et me ei räägi mitte nendel tipp, nendel tippkohtumistel mitte ainult Euroopa Liidu institutsioonide nimel, vaid kahekümne seitsme liikmesriigi nimel samuti ja ma kavatsen need bilateraalsed kohtumised jätta alati tegevuskava järgnevatel ülemkohtadel. nii palju siis äh, pea kuu aega tagasi toimunud Euroopa Liidu Ülemkogust igal juhul jätkan ma tulevikus äh, seda kommet, et äh, informeerin äh, koheselt paar tundi pärast ülemkogu lõppu kõiki fraktsiooni esimehi sellest, mis, mis ülemkogul arutati ja jään ootama nüüd teie seisukohti. tänan, president, teie sõnavõtu eest. järgmisena annan sõna Euroopa Komisjoni presidendile Jose Manuel Barrosole. president, president, lugupeetud parlamendiliikmed neli nädalat on poliitikas, äh, on pikk aeg, siis kuu aega tundub igav. väga palju on juhtunud viimasest ülemkogust, rääkimata sündmused Iirimaal. ja meie eesmärk on äh, tagada Iirimaa finantsstabiilsus, Euroopa ala stabiilsus ja Euroopa Liidu tervikuna Need kaks instrumenti, mille me võtsime kasutusele mais, on tõhusad töövahendid, mis täidavad neile pandud ülesannet. Iirimaal on väga konkreetsed probleemid ja need vahendid võimaldavad meil reageerida nendele. see sekkumine peaks võimaldama Iirimaa majandusel saavutada uuesti jätkusuutlik areng, kasutades oma tugevusi. lugupeetud parlamendisaadikud, president Äh, viimased kuud on olnud suureks väljakutseks, me oleme väga palju edasi liikunud, kuid töö ei ole veel lõppenud. meie majanduse juhtimine muutub. Äh, äh, president Van Rompuy juhitav rakkerühm on esitanud oma töö tulemused, mis on äärmiselt positiivsed positiivne olnud komisjoni äh, sisend nendesse ja me selles osas on saavutatud laiapõhjaline konver-, konvergents komisjoni ettepanekute soovitusel ja samuti hõlmati väga olulisi aspekte seoses majanduse juhtimisega. Äh, rangemad fiskaalreeglid, äh, tugevam järelevalve, need olid komisjoni paketi alustalad ja neid säilitati. ma olen korduvalt ka varem rõhutanud, <clears throat> kui tähtis, et äh, uus raamistik hakkaks toimuma nii kiiresti kui võimalik ja seetõttu mul on hea meel, et ülemkogu toetas meie mõtet selleks kiirmenetluseks ja seades eesmärgiks saavutada kokkulepe äh, suveks kaks tuhat üksteist, kokkulepe komisjoni seadusandlike ettepanekute osas. Äh, möödunud aasta septembris komisjon tegi omapoolsed seadusandlikud algatused ja nüüd on äh, soov need kiiresti ellu viia äh, tavamenetlus äh, peab jätkuma ka järgnevatel kuudel ja ma loodan, et komitee menetlus kasutatakse nii, nagu seda on ka varem teinud, selleks, et tugevdada Euroopas majanduse juhtimine. ma usun, et me suudame kokku leppida karmides reeglites poolautomaatses rakendamises ja tulemuslikus raamistikus, et tegeleda ähm, suuremate makromajanduslike tasakaalustamatustega. me peame tugevdama oma majanduslikku juhtimist, et saavutada jätkusuutlik kasv, mis on kriitilise tähtsusega tööhõive suurendamiseks ja meie kodanike heaolu jaoks. lugupeetud saadikud, alaline äh, kriisi lahendamise mehhanism euroala jaoks on väga oluline osa selles pusles. Äh, ajutine mehhanism, mida praegu kasutatakse, lõpeb aastal kaks tuhat neliteist ja seetõttu on eluliselt tähtis, et midagi usaldusväärset, tugevat äh, rakendatakse selleks ajaks ja seetõttu komisjon on alustanud juba ettevalmistavat tööd, et kujundada tulevase mehhanismi üldised piirjooned euroala jaoks mehhanism, mida me koostame äh, tihedas äh, konsultatsioonis Euroopa Ülemkoguga, äh, peaks olema osa meie üldistest jõupingutustest tugevdada majanduse juhtimist Euroopa Liidus ja euroalal. ja seetõttu ma tahan selgelt öelda, et kuigi seda mehhanismi hakatakse rahastama liikmesriikide eelarvetes, jääb see ühenduse algatuseks ja hakkab kasutama ka komisjoni ekspertteadmisi selle aktiviseerimiseks. Äh, makromajanduse kohandamisprogramm, äh, finantsskeemid ja erasektori kaasamine on selle alust aladeks. Äh, ja erasektori kaasamine võib olla mitmel erineval viisil, kuid mis iganes Äh, otsus saab olema, seda hakatakse kasutama alles pärast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastat. valitsusjuhid ja riigipead otsustasid üksmeelselt, et on vaja muuta aluslepingut, et käivitada see mehhanism. kui me möödunud aastal äh, äh, võtsime vastu Lissaboni lepingu, siis mitte keegi ei eeldanud, et neid muudatuste vajadus tekib nii kiiresti, kuid protsessid on edasi arenenud ja me mõistame, millised on ohud ja see on ka üks põhjusi, miks ma ülemkogul ja ka enne seda selgitasin, et me ei peaks aktsepteerima lepingu ülevaatamist, mis seab küsimuse alla liikmesriikide hääletusõiguse. mul on hea meel, et seda tunnustati ja äh, igasugune lepingu ülevaatamine saab olema selline kirurgiline mm, muudatus Äh, kuid meil on vaja seda protsessi nii kiiresti kui võimalik äh, läbi viia, kuid ma hoiatan teid äh, sellest, et ei hakka seda siduma teiste teemadega. lugupeetud saadikud, kõik need tegevused ei toimu vaakumis. Euroopa Ülemkogu kohtumine, USA tippkohtumine möödunud nädalal on kõik verstapostid meie suuremas plaanis tagada Euroopas stabiilne kasv Äh, me rääkisime äh, USA tippkohtumisest ka siin kojas ja nüüd ma tahaksin äh, tuua välja mõningad tähtsamad punktid Lissabonis toimunud tippkoht-. see oli sõbralik kohtumine, keskendus olulistele teemadele, koos president Rompuiga me nõustusime president Obamaga, et meil on vaja üleatlandilist tegevuskava, et tagada töökohad, regulatiivne tugevdamine ja keskendusime ka sellistele küsimustele nagu ülemaailmne reform ja äh, me andsime komisjoni ülesande ka edasi minna nende töödega Üle-Atlandise Foorumi raames. Äh, G kakskümmend ja ka arenevad majandused olid meie päevakorras ja ma tahan rõhutada, Euroopa Liit suudab saavutada oma eesmärge ainult siis, kui me aktiveerime kõik meie poliitikavaldkonnad, kui me kasutame ära need suhted mis meil on välja kujunenud kõikide meie võtmetähtsusega partneritega. kui me kasutame neid võimalusi integreeritud kõikidel tasanditel, siseriiklikul, Euroopa tasandil, ülemaailmsel tasandil, kuid üks asi on selge, me suudame väljaspool tugevamat mõju avaldada, kui me suudame omavahel kokku leppida Euroopa Liidu siseselt. ja selles mõttes äh, mul tekib, mul on mure, et äh, viimasel ajal ähm, võetud seisukohad ei ole kaasa aidanud meie ühistegevuse koherentsuse saavutamisele. Äh, siiani saavutatud edu majandusjuhtimise valdkonnas aga näitab seda, et me suudame seda teha, kui meil on piisavalt poliitilist tahet muuta Euroopa maailmas tugevamaks jõuks äh, ja seda meie kodanike hüvanguks, kuid selle nimel ütlen selgelt, meil on vaja poliitilist tahet, meil on vaja ühist eesmärgist mitte ainult Euroopa institutsioonide poolt, vaid kõikide meie liikmesriikide poolt. see on üleskutse, mida ma tahan täna teile esitada. rohkem konvergentsi, suuremat koherentsi, rohkem ühiseid eesmärke. suur tänu, härra president. ja nüüd äh, fraktsioonide eestkõnelejad. kõigepealt äh, Rahvapartei esimees härra Joseph Tool äh,. härra president, kallid kolleegid eile ma lugesin ühes ajalehes ühe uuringu tulemusi ja vastavalt sellele seitsekümmend protsenti prantslastest arvavad, et äh, kriis, äh, mis nende ees seisab, on veel lahendamata, ma olen veendunud, et laiem uuring äh, üle Euroopa annaks umbes samad tulemused. see tähendab seda, et me peame vastama inimeste tõsistele muredele, legitiimsetele muredele. kodanikud, kes elavad väga rasketes oludes ja kes ootavad konkreetseid lahendusi sellest komplekssest otsustusprotsessist Euroopas ja maailmas, nendega kellega ma olen rääkinud, küsivad alati, mida te teete meie jaoks seal Euroopas, mida te teete minu pere jaoks, inimesed inimestel on hirm ja järjest rohkem on poliitikuid ja riike, isegi siin kojas, neid inimesi, kes neid muresid ekspluateerivad ja ei tee konkreetseid ettepanekuid. ja sellised populistlikud teesid, mis äh, äh, hullusärgi panevad meie poliitikat äh,, tähendavad seda, et me ei lahenda tõsiseid probleeme Euroopas ega ka maailmas. ja minu meelest äh, frak-, fraktsioonide ülesanne on praegu selline demagoogia tagasi lükata äh,. me ei saa kriisi lahendada läbi protektsionismi äh,, läbi protektsionismi, me ei, meil ei, ei ole kiireid lahendusi sellele kriisile, ei ole võimalik praegu selga keerata solidaarsusele äh, Äh, ega ka selle üheskoole, mis meid üleilmastumises maailmas teeksid tugevamaks ja me ei saa eirata ka oma partnereid. me peame õppima midagi sellest, mis on toimunud Iirimaal ja ma ei taha siin süüdistada Iirimaad äh, nõukogu president ega ka komisjoni president, ma tahaksin, et me õpiksime sellest kriisist midagi. Iirimaa raskused ei ole mitte ainult nende pankade tõttu tekkinud, vaid ka praegune valitsus on aastaid rakendanud vale majandus- ja eelarvepoliitikat Äh, majanduskasv äh, üksinduses, äh, pankade reguleerimine miinimumil, ettevõtte tulumaks, mis on väga väike, see riik leiab ennast täna sel-, sellises olukorras, kus kinnisvara mull on lõhkenud, pangad on kängitsetud ja tööpuudus on tohutu pankade võlg on kolm korda nii suur kui, kui SKT Äh, riigivõlg tohutu ja praegu ootavad nad just nimelt Euroopa solidaarsust ja me peame seda üles näitama ja mul on väga hea meel selle, et me seda me teeme. Olli Rehn on öelnud, et Iirimaa saab üsna kiiresti abi, see aitab stabiliseerida kogu Eurotsooni, kuid see Euroopa solidaarsus peab teenima oma eesmärki. Iirimaa valitsus äh, peab loobuma seni kasutatud poliitikatest väga paljud äh, liikmesriigid on üritanud oma eelarvet kohandada äh, vastavalt Euroopa majandusjuhtimise suunistele ja alati on äh, konkreetsed riigid olnud sellistele ettepanekutele vastu, ma ei hakka neid nimesid ette lugema, need on alati ühed ja samad riigid. kuid me peame sellest ka midagi õppima, kriis on võimalus midagi muuta ja me ei pea kartma muutusi, me ei peaks kartma muutma oma mõningaid Äh, harjumusi, kui seda on vaja teha. Äh, ülemkogu toimus mõned nädalad tagasi lisaks sellele veel G kahekümne kohtumine ja seal võetud otsused lähevad küll õiges suunas, kuid sellest ei piisa, me peame mõistma seda, et meil tuleb teha koostööd Euroopa sees ja suurte regionaalsete plokkide vahel selleks, et kuidagi saada üle äh, väliskaubanduse ebatasakaalust ning me kõik ju teame ja et võidelda ka valuutasõdade vastu, me ju kõik teame seda, et mitte ükski riik üksinda ei suuda usaldusväärset lahendust leida neljasaja viiekümne eurooplase jaoks me peame hakkama mõistma, et me kõik poliitikud oleme vastutavad, meie pealinnad on vastutavad, et meie otsused mõjutavad ka teisi. ülemkogu president, kui midagi see kriis meile on õpetanud, siis seda, et eilsed lahendused ei ole homsed lahendused, me peame mõistma kiiresti millised on näiteks Iirimaa kriisi tulemused ja kui me igno-, eirame neid äh, järeldusi, siis me maksame ka tulevikus pidevalt neid vigu kinni. ma tahaksin, et liikmesriigid mõistaksid, mida kriis on meile õpetanud ja et nad ei peaks mõtlema sõnale solidaarsusele kui ainult tühjale sõnakõlksule. me ei räägi siin mingisugusest võitlusest eelarve puhul nõukogu ja parlamendi vahel, me räägime lepingu rakendamisest, solidaarsusest, me räägime käsikäes töötamisest, see on see sõnum, mida ma tahaksin teile edastada, ainult nii saaksime me tulla välja sellest kriisist, mis on oluline meie kaaskodanikele ometigi ju. suur tänu, härra president, härra esimees Schulz. Raul, vabandust, järgmine kõneleja on sotsialistide ja demokraatide esimees härra Schulz. suur tänu, härra president. kui kuulata nõukogu presidenti, siis oli täiesti selge, et tema sõnum on hoopis teistsugune kui komisjoni presidendi oma. härra Van Rompuy, teid kuulates jääb mulje, et kõik on imelihtne küll kõik korda saab. kui kuulan härra Barrosot ja tsiteerin siin nüüd ühte saadet, et viimasel nädalal tehtud sõnavõtud ei aidanud kaasa koherentsusele. nii et äh, mulle tundub, et ta ei saa aru, milline on reaalsus Euroopas. reaalsus Euroopas on selline, et Euroopa on lagunemas kolme kolmeks on olemas Saksa-Prantsuse direktoorium, siis on Eurotsoon ja siis need riigid, mis ei kuulu Eurotsooni, mis ja sealjuures on veel eriolukorras Ühendkuningriik, selline on praegune olukord Euroopas ja Ühendkuningriigi elu, eriolukorraga peaksime eriti tegelema. Saksa-Prantsuse direktoorium on Cameroniga teinud lepingu, kõik teavad seda väga hästi, keegi ei julge seda välja öelda. leping on järgmine, mul on vaja lepingut üle vaadata stabiilsus- ja kasvupakti jaoks, okei okay,, olgu, ütleb Cameron, pole see väga hea, sellepärast et alamkojas on mul seal tagaridades, kes karjuvad selle peale. aga no katsume, selles osas tulge siis mulle eelarve osas vastu ja Merkel ja Sarkozy siis ütlevad jah, teeme nii selline on reaalsus Euroopas. sellel pole ühenduse vaimuga mitte mingit pistmist. tegemist on lähenemisega, mis järjekindluse Euroopa Liidus lõhub samamoodi nagu ka Euroopa Liidu lõhub ja on teatud inimesi, kes on sellest huvitatud, nad plaksutavad selle peale, vaadake, seal nad istuvad ja plaksutavad kes ei taha, et need inimesed tulevikus äh, siin mandril juhtrolli enda kätte saavad, see peab teistsuguse kursi võtma üritan jätkata, kolleeg äh, Langen ärritub alati väga, ütleb härra Schulz. stabiilsus- ja kasvupaketi reform pannakse sõltuvaks ühest riigist Euroopa Liidus, mis pole eurot sisse viinud. proua Merkel soovib, et leping üle vaadataks ja seda olukorras, kus siin kojas mitte keegi ei oska ette öelda, mis Iirimaal saab ja ma ei usu, et lepingu läbivaatamine Iirimaal läheks nii lihtsalt läbi, nagu see, mida meile nõukogu siin esitles proua Merkel ütleb, et ka erasektor tuleb kaasata. tahan teile erasektori kohta esita nüüd ühe küsimuse, härra Rein. kuidas Iirimaa pangad üldse taluvustesti läbisid? kas keegi oskab mulle öelda, kuidas? proua Merkeli tegutsemine on taluvuse testiks eurole ja räägin teile, kuidas asjad nüüd on erasektori kaasamine on väga tore ja on ka õige. meil siin Euroopa Parlamendis on juba ammu otsustatud erasektori kaasamine. nimelt, et me kogu Euroopas viiksime sisse finantstehingumaksu. G kaheksa kohtumisel lühidalt seda mainiti, öeldi ei, me ikkagi ei taha, me ei taha finantstehingu, teenuste maksu ja jätame selle ja mindi üle kohvi ja kooki sööma ja seega finantstehingute maks maeti maha. kui erasektor oleks kaasatud tõesti niimoodi, et ka erasektor peab panustama, siis oleks ainsaks lahenduseks finantstehingumaks. nüüd selgub, et Ühendkuningriik ei soovi seda. Ühendkuningriik paneb meile kõigile sõnad suhu äkki peaks mõtlema sellele, et finantstehingumaks tuleks Eurotsoonis sisse viia? ja siis ma ei ütleks, et Eurotsoonis on erasektor kaasatud. kõnelejad katkestatakse, jah, rahunege, ma olen kohe valmis, mulle ei, te ei andnud nii palju kõneaega, sellepärast kohe lõpetan. kordan veel kord, mida ta ütles selleks, et ka tõlgid saaksid tõlkida. üks riik, üks rahvas, üks juht. see oli selle mehe märkus siin ja ta kasutas saksakeelset sõna Führer Teie kõneaeg on läbi, palun lõpetage oma viimane märkus, ütleb president Puusek. härra president, kohe lõpetan. lihtsalt, kui see inimene, see kolleeg siin saalis äh, ringi käib ja karjub üks rahvas, üks riik ja üks füürer, siis need inimesed, kes Saksamaal seda ütlesid, on inimesed, kelle vaimu vastu ma võitlen, kuid mulle tundub, et see mees on sellele vaimule lähemal kui mina. suur tänu, suur tänu, härra Tool. härra president, on täiesti aktsepteerimatu see, mida te ütlesite, härra. me elame demokraatliku režiimi all, ma paluksin, et te palute praegu vabandust, ametlikult vabandust härra Schultzi ees, kui ei, siis me esitame teie vastu kaebuse. on inimesi, kes on öelnud, see ei ole normaalne, teie sõnad. Thank you. no, no, no, no, no. see tout just, see tout just qu'il n'a pas Öö... Äh. oleks ta veel lisanud sinna koonduslaager, siis oleks olnud täismäng, ütleb härra Taul kallid kolleegid, härra, ütleb härra president, me peame jätkama. moment, kannatust palun. võtan selle arvesse, võtan arvesse president kutsub korrale kõik saadikud, kes häirivad koja tööd ja kelle käitumine ei vastava, ei vasta kodukorra artiklile number üheksa. nii et äh, palun, kolleeg, vabandage koja ees. Need äh, vaated, mida härra Schulz siin kajastab, äh, väärivad minu sõnu. tegemist on ebademokraatliku fašistiga well,. Uh Well, uh, colleagues, uh, we, we expected some härra president, oleks oodanud teilt hoopis teistsuguseid sõnu, sest et äh, meile küll ei meeldi, et meie arutelusid äh, niimoodi siin segatakse. Äh, austatud kolleeg, ma nõuan, et te tuleksite minuga kohtumisele ja me võtame edasised sammud siis vastu. Sorry? Oh, to, to keep... kallid kolleegid, sellises õhustikus on muidugi arutelud täiesti võimatud. kolleeg, nagu te näete, meie koda eh, on teie käitumise vastu esitanud tõsise protesti vastavalt kodukorra artiklile sada viiskümmend kaks lõikele kolm. loen selle teile ka ette. oma emakeeles ütleb härra president juhul, kui parlamendi öö, äh, saadiku poolt rikutakse korda võeta, võib äh, võtta saadikult äh, sõna ja võib ta kojast eemaldada. tõsiste korrarikkumiste korral võib president äh, viimati nimetatud meedet kasutada viivitamatult ja saadiku kojast välja saata. peasekretär võtab koheselt vastu distsiplinaarmeetmed. kuivõrd te teate, et enamus saadikuid ei ole teie käitumisega nõus, paluksin ma teil nüüd lahkuda saalist. E, e, koleżanki i koledzy kallid kolleegid daamid ja härrad kõigil on õigus oma arvamust äh, avaldada kuid mitte üksteist segada me peame tagama korra oma kojas. järgmine kõneleja on äh, ALDE fraktsiooni esimees härra Verhofstadt. härra president, äh, minu meelest see, mis nüüd siin juhtus, on äh, väga tõsine ja mulle tundub, et fraktsioonid peavad esitama ühisseisukoha selles küsimuses ja kõik fraktsioonid, äh, ma eeldan, välja arvatud muidugi antud saadiku fraktsioon, liituvad selle ühisavaldusega, on nõus teie poolt astutud sammudega ja me tahame tagada, et sellised asjad ei korduks. härra Tauli sõnad äh, minu meelest Iirimaa kohta kuivõrd härra Taul analüüsis olukorda, on väga õige, kuid ma ütleksin siiski Josephile, et ähm, kui selle kriisi alguses, finantskriisi alguses, Joseph, äh, lõime me Euroopa pankade väljapäästmise plaani oktoobris kaks tuhat kaheksa, nii nagu komisjon välja pakkus, kuid mille liikmesriigid tagasi lükkasid, jäi meil teadmata tegelikud probleemid Iiril, Iirimaal, me ei teadnud nende probleemide suurust oktoobris kaks tuhat kaheksa see plaan lükati tagasi, öeldi, et seda ei ole vaja, Saksamaal on piisavalt vahendeid selleks, et probleemid lahendada, kuid me nüüd oleme näinud, mis sellise käitumise tulemuseks on teiseks, praegu, millised on praegused probleemid, sellepärast et pinged on ju endiselt öö, olemas. praegu ei ole midagi lahendatud, tänane reaalsus on pingeline ja seega me peame võtma väga tõsiselt äh, seda, mida ütles eile Euroopa Keskpanga president koos Olli Rehniga eilses arutelus. siin ei olnud väga palju rahvast kohal eile, kuid härra Trichet ütles midagi väga olulist, ta ütles nimelt seda, et sellest paketist ei piisa selleks, et äh, taastada Eurotsoonis tasakaal stabiilsus ja seega on meil parlamendil väga konkreetne kohustus, kuivõrd me oleme kõikides nendes valda, valdkondades kaasmenetlejad. me peame selle, seda kõike võtma väga tõsiselt. milline on tegelik probleem? mitte kusagil maailmas ei ole valuutat, mida toetaks ühtne valitsemine, ühtne valuutastrateegia ja üld, äh, ühtsed turureeglid. meie arvame, et Eurotsoonis on see võimalik, äh, et on võimalik kõike seda teha kuueteistkümne liikmesriigiga, kuueteistkümne võlakir-, erinevate võlakirjade süsteemidega ja poliitikaga. ja seda rolli me peaksimegi mängima, seda kuidagi üritada teha me peame minema kaugemale, on järeldus, kaugemale kui ülemkogu tulemused. härra Rehn, me peaksime isegi vist minema kaugemale kui komisjoni ettepanekud. ja härra Trichel on õigus, härra Trichet ju ometigi vastutab euro stabiilsuse eest, me oleme nõudnud äh, parlamendina ka äh, teistelt institutsioonidele, et see paketi toestataks äh, finantsturgude osas tuleb toestada, tuleb äh, tõesti tuua ühenduse tasandile need küsimused, tuleb rakendada sanktsioone, praegu meil ei ole, tuleb luua eurovõlakirjade turg need äh, ebatasakaalud äh, Kreeka ja Saksamaa vahel, Iirimaa ja Saksamaa vahel ei kao, kui meil ei ole ühtset võlakirjade turgu. ja me peame tõesti tegema, astuma samme Eh, ka nende riikide toeks, kes, kes ei pea kinni stabiilsuspaktist ja me peame mõtlema reaalmajandusele. reaalmajandus on see, kes stimuleerib investeeringuid. kui eh, Saksa valitsus tahab seda kõike muuta, siis vastavalt aluslepingule sada kolmkümmend kuus, hea küll, teeme siis nii kuid eh, teeme ka ära selle, mis on vajalik ja rakendame saja kolmekümne kuuendat artiklit ka tuleviku jaoks sanktsioonid, mis oleksid tõesti automaatsed, tegeliku majanduse olukorra äh, analüüs ja me peame reageerima nii, et me täidaksime neid nõudeid, mida, mille, mis on praegu Eurotsoonis, me peame tagama äh, valitsemistava nii Eurotsoonis kui ka Euroopa Liidus laiemalt. suur tänu, härra Verhofstadt! Next speaker on behalf järgmine järgmine kõneleja on Roheliste nimel, oi, vabandust, sinise kaardi küsimus, härra Verhofstadt, kas te olete valmis küsimusele vastama? kas te olete valmis vastama küsimusele, jah, palun uh,. Äh, Mr Dartmouth, blue card. härra Dartmouthi blue, sinine, sinise kaardi küsimus, mikrofon palun In the event that the commission gets the juhul, kui komisjon saab majandusliku juhtimise, mida ta soovib ja mida teie soovite, kas siis on teie äh, arvamus, et komisjon suudab alati õigeid otsuseid langetada? Oh, I think, I think I have more confidence. ma arvan, et mul on rohkem usaldust Euroopa Komisjoni vastu rakendada meetmeid nende riikide vastu, kes ei rakenda stabiilsuspakti meetmeid, kui nõukogu vastu, sest nõukogu koosneb ju äh, riigijuhtidest. ma olen üheksa aastat siin olnud ja mitte kunagi ma ei ole näinud, et üks riik näitab näpuga teise riigi äh, suunas ja ütleb, et ei rakenda stabiilsuspakti kriteeriumi me oleme näinud kaks tuhat neli, kaks tuhat viis, et Saksamaal ei rakendatud stabiilsuspakti nõudeid ja nende riikide vastu äh, sanktsioone ei rakendatud ja see on põhjus, miks Euroopa Komisjon, mis on ühenduse institutsioon, e, e, mille aluse panijaks oli Schumann ja komisjon peab olema selle protsessi juhtrollis. tänu, härra Madlener, teil on kodukorraline küsimus. jah, härra president nii see on. mul ei olnud võimalik sõna saada siis, kui te kolleegi UKIP-i parteist äh, siit kojast välja saatsite, ma tahtsin protesteerida, sellepärast et te ei tõlgenda kodukorda õigesti. härra Schultz, teie nimetasite härra Stupi fašistiks ja toona teie vastu ei võetud mitte mingeid meetmeid ja nüüd toimus täpselt samasugune olukord. Teil ei ole praegu kõneaega, kui teil on probleeme, tulge minu juurde, räägime sellest üheskoos. nagu te teate, ma palusin ka teil, et see oli minu isiklik üleskutse teile, ma ütlesin teile, milline on minu arvamus ja te teadsite, milline on minu arvamus. jaa ma palun ka teil, kallis kolleeg, kui teil on kõhklusi minu otsuse osas, tulge ja rääkige minuga. ja nüüd järgmine kõneleja Roheliste nimel on proua Rebecca Harms, Roheliste kaasesinaine. härra president, daamid ja härrad, on peaaegu võimatu sellises elektrit täis olukorras äh, sõna võtta. ma arvan, et see tegelikult on ka selle olukorra väljendus, kuhu Euroopa Liit võib jõuda, kui me ei ole tähelepanelikumad ja hoolsamad Euroopa poliitika kujundamisel. sest minu arvates ma, härra Schulz, Saksamaa ei taha mitte ainult väikeseid äh, lepingu muutusi sellepärast, et äh, finantskriis ei ole looduskatastroof, vaid probleemiks on see, et äh, nõukogu ja eriti suured riigid nõukogus ei ole enam võimelised praeguses kriisiolukorras hoolitsema selle eest, et positiivne säde Brüsseli kohtumistest hüppaks üle liikmesriikidesse minu arvates on see olukord väga koomiline, kuidas see Euroopa suhtes positiivne vaim on nii kiiresti kadunud, väga koomiline on, kuidas Saksamaa, mis on nii palju võitnud solidaarsusest nii minevikus kui ka lähiminevikus, ei ole enam võimeline pidama arutelu, kust lükatakse välja egoism ja kitsarinnalisus ja ei räägita enam sellest, miks on õige see, et Euroopa Liidu liikmesriigid oma saatuse on omavahel sidunud. nõukogul ja ka teil, härra Van Rompuy, ei ole õnnestunud kodanikele, kes tõesti kõhklevad, seda kõhklust härra Tool tõi väga õigesti ka välja, teil ei ole olnud võimalik selgitada kodanikele, miks me peame tegutsema koos ja mitte võitlema üksteise vastu selleks, et tulla kriisist välja sellise vaimu puudumine on üks meie suuremaid probleeme. ja teiseks suureks probleemiks on see, et meil ei ole siiraid poliitilisi avaldusi selle kohta, et me ei saa päästa ja aidata iga kreeklast ja iga Iiri maa kodanikku, vaid et me soovime päästa pankasid, sellepärast et Iirimaa probleem ei ole mitte ainult Iirimaa probleem, vaid see puudutab ka Saksamaad ja Ühendkuningriiki, isegi siis, kui teie kallid kolleegid vastaspoolel ei soovi seda kuulata. ja ma arvan, et sellised seletused oleksid lähtepunktiks sellele, et kodanikud lõpuks hakkaksid aru saama, miks me neid otsuseid Brüsselis vastu võtame ja kolmandaks ma leian, et ka härra Verhofstadtil on õigus. majandusjuhtimine on see, mis, millele tuleb elu sisse puhuda. ja seda peavad ka nõukogu ja komisjon tunnistama, nad peavad võimalikult kiiresti vajalikud meetmed järjekindlalt sisse viima, sellepärast et häirekell on juba löönud sest see Euroopa-meelne solidaarsuse vaim on kadunud ja meil on vaja nüüd järjepidevalt mõelda lõimimise peale ühelt poolt me võime rääkida sotsiaalsest dumpingust Iirimaal, jah, seda probleemi eh, tuleb lahendada, kuid me peaksime ka mõtlema, kas me saame seda taha praegusel hetkel ja üleüldiselt peavad liikmesriigid maksupoliitikas äh, ühised jooned sisse viima, muidu me ei jõua Euroopa Liidus mitte kuhugi. ja selles arutelus me ei peaks olema lihtsameelsed, sellepärast et väga palju kuulsaid inimesi on sellesse kaasatud. ka võlausaldajate kaasamine, ka nende kaasamine, kes kriisi otseselt põhjustasid. mul on väga raske öelda, mis on tegelikult õige ja mis vale. me teame, et Hispaanial ja Portugalil on probleeme, me teame, et on kõigest aja küsimus, mil ka nemad esitavad taotluse kriisiabi saamiseks kas me teeme endale teene, kui me nüüd võlausaldajad kaasame või võib-olla oleks tõesti parem praegusel hetkel öelda, et me soovime majandusjuhtimist, me soovime tugevat pangandussektori reguleerimist, me soovime finantstehingumaksu, me soovime kinnisvaramaksu, mis toetaks äh, kriisist väljatulekut. Need on mõtted, mille üle me peaksime koos äh, mõtlema sellepärast et seda ei ole võimalik ühe aruteluga lahendada. suur tänu! proua Kei Svinbön, palun ECR fraktsioonist. täna presidendiks. kaks põhiteemadat arutati ülemkogul ja on, äh, ka minu valijad soovisid sama kuidas Euroopa Liit suudab lahendada Iirimaa olukorra ja teiseks, kuidas lahendada äh, Euroopa Liidu eelarvemenetluses tekkinud suluseise, sest me hindame kõrgelt Euroopa Liidu rahalist abi ja kõik minu valijad mõistavad, et on vaja stabiilset euroala. kuid see, kuidas kahte teemat arutati Cardiffis ja Brüsselis, on väga selge äh, Brüsselis ja Euroopa Liidu parlamendis me arutame neid küsimusi eraldi. Euroopa Parlamendi reageering ja sõna nõukogule oli, et me peame tõhustama majanduslikku juhtimist, tugevamad eeskirjad vali-, liikmesriikide valitsustele ja võimalus rakendada sanktsioone. kuid eelarve puhul me räägime, et liikmesriigid peavad äh, olema vähem isekad ja seadma euro äh, kõrgemale oma riiklikest vajaduses äh,, kuid Cardiffis nähakse seda kuidas maksumaksjate raha tuleks kulutada jagus. inimesed on teadlikud, et need säästumeetmed on vajalikud, nad teavad, et nende riigid on sügavas võlas, nad teavad, et raskeid otsuseid tuleb lahendada, langetada, kui nad tahavad äh, kaasa öelda, äh, kuidas nende raske tööga saavutatud raha kulutatakse. kui me räägime äh, suurenenud Euroopa Liidu eelarvest, samal ajal peavad nad loobuma teatud pensionidest ja avaliku sektori kärbetes kokku leppima ja need on liigsed sammud. Euroopa Liit tunnustab et ta ei ole hästi oma ülesandega toime tulnud euroalal äh, reeglite jõustamisega, äh, kuid see ei anna kodanikele stiimulit äh, eraldada suuremaid rahasid. nüüd, kui me räägime äh, riigi rahanduse kärbetest äh, ja kokkuhoiust, siis meie Euroopa Parlamendis peame arvestama selle survega, mida osutatakse liikmesriikidele äh,, kes peavad äh, aktsepteerima Euroopa Liidu institutsioonide kiireloomise projekte ja äh, siiski peab ka Euroopa Liidu eelarve ka, äh, peegeldama meie rasket majanduslikku olukorda The tänan teid selle sõnavõtu eest, kas te olete valmis äh, vastama küsimusele, äh, mis esitati sinise kaardi näitamisega. kas sõnavõtja mõistab, et nõndanimetatud Euroopa Liidu äh, rahastamisvahendid, millele ta viitas, et tema äh, valimisringkond on saanud, pole midagi muud kui Euro-, Ühendkuningriigi oma raha, mis osaliselt tagastatakse pärast seda, kui Euroopa Liit on oma osa grupie os, äh, ära võtnud, kas sõnavõtja mõistab seda? nagu härrasmees teab, ma tean täpselt, kust see raha tuleb ja kes on need netomaksjad, kes selle maksavad Euroopa Liidu eelarvesse, kuid minu valijad mõistavad, et nad vajavad investeeringuid oluliselt tähtsatesse projektidesse, kuna selles piirkonna skp on palju madalam kui Ühendkuningriigis ja seetõttu ma kaitsen neid mõtteid oma valimisringkonnas iga päev tänan, proua. Äh, härra Loder Biski. suur tänu, härra president, kui riigipead ja valitsusjuhid jõudsid kokkuleppele pikaajalise kriisimehhanismi loomises, tagamaks äh, finantssektori stabiilsust, siis seda võib ainult tervitada. kuudepikkuse töö tulemuseks Van Rompuy töögrupis ei ole aga eriti head. üritatakse võimalikult palju eelarvet kontrollida ja niimoodi vältida pikaajalist eelarve puudujääki. nii et äh, kriisist äh, toibumist äh, selliste meetmetega ohustatakse. ei, see ei ole mitte ainult kontraproduktiivne, vaid ka absurdne. meie praegused kogemused stabiilsuse ja kasvupaketist on sellised, millest keegi pole õppinud. suurtes võlgades riikile ei saa esitada veelgi rahu, rahalisi nõudmisi, rahasüstide keelamine lõhub äh, ka stabiilsuse ja kasvupakti ja ka solidaarsuse erinevate liikmesriikide vahel. jällegi tundub, et majandus kirjutab ette, mida poliitikud peavad tegema ja kannatajateks on äh, maksumaksjad, äh, pank, palkade dumping, sotsiaalne dumping ja nii edasi see tähendab seda, et koormus kannatavatele riikidele niigi suureneb ja neil ei ole võimalik kriisist välja tulla. sellel kõigel pole mõtet. ei ole mõtet avaldada survet riikidele nagu Iirimaa, Portugal ja Kreeka selle asemel peaksime me majanduslike tasakaalunihetega Euroopas võitlema ehk siis eh, majandusjuhtimise kaudu. me soovime sotsiaalset ja õiglast Euroopat, mis põhineks solidaarsusel. poliitika peaks seisma kõrgemal kui majandus ja kui see pole nii, siis see, selline olukord tuleks taastada. suur tänu, härra Piski ja nüüd äh, härra Farage EFT fraktsiooni nimel. tere hommikust, härra Van Rompuy, te olete terve aasta olnud äh, ametis ja nüüd hakkab äh, fassaad kokku varisema, kaos on tekkinud, raha on otsas, me võib-olla peaksime teid tänama, sest et te olete meie euroskeptilise liikumise kõige parem äh, reklaamipoiss. vaadake aga siin kojas ringi, äh, milline hirm siin kojas on, vaadake Barrosot oleks nagu tonti näinud, nad hakkavad kõik aru saama, et mäng on läbi, kuid nad üritavad siiski oma unelmat säilitada ja üritavad eemaldada igasugusedki viimased demokraatia jäänused süsteemist ja on täiesti täiesti ilmselgelt mitte keegi teist ei ole midagi õppinud. härra Von Rompau, te ise öelda, ütlete, et euro on toonud meile stabiilsuse. ma võiksin küll plaksutada teile selle eest, et teil on hea huumorisoon, aga kas ei ole tõesti selline punkrimentaliteet, mida te siin edendate, teie fanatism on nüüd päevavalgel, te rääkisite, et on vale uskuda seda, et rahvusriik võib kahekümnenda sajandi üleilmastunud maailmas vee peale jääda, see võib-olla Belgia puhul on küll jah tõsi, kellel kuus kuud pole olnud valitsust, aga ülejäänud maailma jaoks kõikides liikmesriikides meie Euroopa Liidus ja sellepärast ongi näod hirmu täis, ütlevad inimesed ikka ja järjest rohkem, et me ei ole huvitatud sellest Euroopa lipust, me ei taha teie hümni, me ei taha teie poliitilist eliiti, me tahame selle kogu asja saata ajaloo prügikasti. Kreeka tragöödia tabas meid selle aasta alguses ja nüüd Iiri kurb lugu. ja ma tean, et Iiri poliitikate lollus ja ahnus on selle kriisi taga, nad poleks iialgi pidanud liituma euroga, äh, madalad intressimäärad ähm, ja võlts majanduskasv ja nüüd siis see suur pauk. aga vaadake, mida seal räägitakse Öeldakse nimelt, et valitsuse kokkuvarimisel oleks, varisemisel oleks äh, sobimatu korraldada üldvalimised. Äh, volinik Rehn ütleb, et kõigepealt tuleb kokku leppida nende eelarves, enne kui lubatakse neil üldvalimised korraldada. kes kurat te arvate, et te üldse olete? Te olete väga ohtlikud inimesed, teie kinnismõte luua see euroriik tähendab seda, et te olete rõõmuga valmis demokraatia hävitama, te olete rõõmuga valmis lubama seda, et miljonid ja miljonid inimesed on vaesed ja tööta. mitmed miljonid inimesed peavad kannatama teie eurounelma nimel, see ei toimi, sellepärast et järgmisena tuleb Portugal, kolmsada kakskümmend viis protsenti nende võlakoorem SKT-s, nemad on järgmisena nimekirjas ja pärast seda ilmselt ma näen ette, et Hispaania ja nende võlakoorem on seitse korda suurem kui Iirimaal ja selleks hetkeks on ka teie väljaaitamisrahad otsas, rohkem lihtsalt ei ole raha. aga asi läheb kaugemale kui majandus. kui võtta inimestelt äh, nende identiteet, kui röövida neilt demokraatia, siis jääb järgi ainult natsionalism ja vägivald. ma suudan ainult siin praegu loota ja palvetada, et turud laastavad selle europrojekti enne, kui me jõuame sinnapaika. suur tänu järgmine kõneleja on proua Angeelika Vertmann. suur tänu! kallid kolleegid, selleks, et praegusest finantskriisist välja tulla, on meil vaja põhimõttelisi muudatusi majanduspoliitikas kogu Euroopas meil tuleb finantsdistsipliini tugevdada, me peame finantspoliitikaid kontrollima ja me par-, peame parandama kriisi haldamise korraldamist. kasvu ja stabiilsus pakti muutmine tooks endaga kaasa ka majanduspoliitilise vastutuse suurenemise Sam,. samm-sammult sisse viidavad sanktsioonid võivad aidata järelevalveprotsessi sisse viia ja niimoodi ka riikide võlakoormat kontrollida. uus kriisimehhanism tähendab ka seda, et muuhulgas ka pangad ja kindlustusettevõtted peavad vastutama. ma kutsun üles neid ettevõtteid rohkem vastutust kandma, seda ka ähm, mõeldes maksumaksjatele ja paar sõna ka Cancuni kohta. Euroopa tahab rääkida ühel häälel. just praegusel raskel ajal on see üheks võimaluseks alternatiivsetesse energiaallikatesse ja energiatõhususse investeerida ja sellega ka keskkonnapoliitikat kui ühte kasvupoliitikat tugevdada. suur tänu, proua, teie sõnavõtu eest ja nüüd ülejäänud registreeritud kõnelejad, kõigepealt proua Marianne Thyssen, kaks minutit Rahvaparteist. suur tänu, härra president, kallid kolleegid lugupeetud härra president, panganduskriis, majanduskriis, eelarvete kriis. viimase kahe poole aasta jooksul oleme me kõik isiklikult näinud, mida tähendab kriis ja ma arvan, et vähemalt siiamaani on Euroopa valitsused reageerinud õigesti. Nad on tugevdanud eurot ja ka keskpank on me ära hoidnud suuremad äh, kahjud. üheskoos oleme me Euroopas õppinud, et solidaarsusest on kasu kuid asjaolud näitavad ka seda, et struktuurireforme tuleb edaspidigi ellu viia ja meil on vaja ka majandusjuhtimist. ning äh, nõukogu president võib-olla võiks seda kriisi vaadata kui väljakutset selleks, et me saaksime oma vana poliitilise liturgia selja taha jätta. me peame eelarvet tasakaalu viima, peame võitlema pikaajaliste võlgade eest ja me peame tõesti ka makromajanduse uuesti jalgadele aitama. väga tähtis on võidelda majanduskasvu ja töökohtade loomise eest selleks, et tagada Euroopa Liidus heaolu. ma loodan, et poliitilised meetmed ei ehmata mitte kedagi ära. ei tohiks karta seda, et Euroopa Liit vilistatakse välja. me ei tohi siin ainult sellepärast tegutseda, et väljaspoolt avaldatakse survet. ka liikmesriigid peavad midagi ette võtma sisemiselt selleks, et kriisiaegadel äh, hakkama saada. härra Van Rompuy töögrupi välja töötatud meetmed on tõesti meie põhiseadusliku reformi jätkuks, aga, ja nad on head, aga need meetmed tuleks ka vastu võtta võtta niimoodi, et kaasatud on ka parlament. praegusel hetkel üritatakse neid meetmeid niisama läbi suruda. kas te olete parlamendile andnud piisavalt aega neid meetmeid läbi vaadata? ka soovib nõukogu, et automaatsed karistused viiakse sisse, olge ettevaatlikud, te võite avada Pandora lae-, laeka ma saan aru, et te soovite kriisimehhanismi sisse viia, aga mõelge ka sellele, kus on Pandora laegas ja kus peituvad ohud. suur tänu ja järgmisena Steven Hughes, kaks minutit. suur tänu, president ma olen kindel, et me suudame ühes asjas kokku leppida, et riigijuhid ja valitsusjuhid on inimesed, kellel on palju tööd ja seetõttu mind hämmastab, et nad käivad iga kolme kuu tagant koos ja kulutavad väga palju aega ja raha selleks, et väga vähe otsustada, arvestada seda kriisist, eh, mida äh, tugevdab veel eh, Iirimaa sündmused. rääkides nüüd finantstehingute maksust, see oli märtsi tippkohtumise, juuni kohtumise, oktoobri tippkohtumise päevakorras kõikidel äh, Äh, ülemkogu istungitel äh, lükates edasi järgmisel korda. nüüd on see uuesti detsembri tippkohtumise päevakorras ja ilmselt jätkub ka tulevikus. meil on kiiresti vaja majandusjuhtimises teha kiire äh, edasiliikumine, meil on vaja suuremat vastastikust solidaarsust ja paremat koordineerimist, kuid selle asemel on meil segadus, vastastikune usaldamatus, mis toob kaasa pideva ebastabiilsuse stabiilsuse asemel. üks asi on selge, kõigepealt on meil vaja tugevdada stabiilsuse kasvupakte, aga see ei olnud piisav ja siiski eksisteerib veel suur oht, et praegu välja pakutud uus süsteem on ikka äh, tsükliline ja seetõttu töötab vastu majanduskasvule ja töökohtade loomisele. Euroopa äh, Äh, majandusliit peab olema tulemuslikum, et paremini koordineerida majanduse poliitikat, seda ei saa saavutada ainult järelevalve sanktsioonidega. ja kolmandaks, meil on vaja ühist võlahaldussüsteemi äh, äh, äh, selleks, et hallata meie avaliku sektori võlgasid, mõningates riikides on see mitmekümne protsendini ja seetõttu eurovõlakirjade süsteem on suur ja selge. president Van Rompuy ütlesite, et teile ei meeldi poliitikud, kellel on visioon. ma saan aru, te eh, eelistate praktikuid, kuid ma usun, et te peaksite nüüd hakkama kahte poolt lähendama. Eh, tee on rajatud ja finantstehingute maakt, eh, poliitika koordineerimine, parem järelevalve ja ühine võlahaldus on need vahendid teie kätes ja ma usun, et president Van Rompuy, nüüd on aeg visioonideks ja tegevusteks. tänan härra Hughes, järgmisena härra Lambsdorff. jah, suur tänu, härra president, ma arvan, et üks asi on väga tähtis selleks, et kodanikud meist aru saaksid, Euroopa Liidul ei ole võlgu, me räägime siin praegu võlakoormate kriisist meie liikmesriikides. Euroopa Liit on arvatavasti ainus poliitiline tasand Euroopa Liidus, millel ei ole võlgu ja ma soovin, et need asjad ka niimoodi jääksid. kuid euroga oleme me üksteisega seotud ja ka täiesti õigustatud leian ka mina. Rebecca Harms ja härra Schulz ütlesid, et meil ei ole Euroopa vaimu, jah, tõesti, Tobin oli suur viga, Saksamaad ja Prantsusmaad äh, seati surve alla Ühendkuningriigi poolt ja tõesti, praegusel hetkel Deauvillis äh, automatism ohverdati ja me nüüd peaksime mõtlema siiski, mida teha, sellepärast et äh, võlad põhjustasid finantskriisi, kõik räägivad siin praegu äh, Äh, võlakriisist. mida see siis nüüd tähendab? ma arvan, et äh, siin räägitakse töökohtade loomisest, see tähendab aga ka seda, et me peaksime investeerima töökohtade loomises, loomisse, ettevõtete toetamisse, kuid kõige tähtsam on siiski riikide eelarved äh, kõigepealt tasakaalu viia ja sellest tulekski alustada, suur tänu! suur tänu! sinise kaardi küsimus härra Lambsdorff, ütleb härra Schulz, te olete Saksamaa liberaalide juhatuses. see, et te ütlete, et Tavil on viga, kas see tähendab ka seda, et ka teie partei juht, Saksamaa valitsuse asepeaminister leiab ka seda? või on see ainult teie, härra Lambsdorfi arvamus? kas olete valmis vastama jah, otse loomulikult, ütleb härra Lambsdorf kolleeg äh, härra Schulz on Saksamaa demokraatliku partei juhatuses ja ka tema teeb avaldusi, mis alati pole kooskõlas Saksamaa demokraatliku partei arvamusega. jah, kui te teate kedagi, kes oli Davillis äh, kohal ja oskaks mulle rääkida, mis seal täpselt toimus, siis mul oleks väga hea meel, kuid mina arvan, et äh, automatism just ennetavas etapis on asi, mida tuleks kritiseerida. kui lepingut muudetakse, siis äh, on meil võimalik need haavad parandada, kuid Tovilli otsus oli suur viga. jah, härra Schultz on rahul, ütleb härra president. ja meie järgmine kõneleja on härra Lamberts. härra president, liikmesriigid on kakskümmend 20 kakskümmend viis liikmesriiki on äh, oma majanduskasvu rajanud äh, võlgadele, erasektori ja riigisektori võlale äh, see tagas tarbimise, kuid tõi kaasa ka tohutu spekulatsioonid finantsturgudel ajal, kui eh, tärkavad majandused Hiina ja India ja Brasiilia on hakanud investeerima. ajalooraamatud kindlasti kirjutavad sellest ajatust kui Euroopa kaotuse ajaloost, kuid ärgem langegem fatalismi, meil on vaja robustseid reforme, kuid kõigepealt peame keskenduma sellele tulekahjule, mille see võlg on kaasa toonud. ja me ei saa keskenduda ainult eh, avaliku sektori kulutustele, tegevusele, me muidu eiraksime probleemi. me peame kogu äh, võlasüsteemi ümber äh, organiseerima ja me peaksime tagama selle, et võlad sult-, sõltuvad siiski võlgnike tegelikest varadest praegu on võlgade taga olnud eh, erinevad institutsioonid, on neid, kes on laenanud üle oma võimete, teised on teinud seda ebavastutustundlikult, andnud eh, võlgasid välja riske arvestamata arvestades, et neid alati aidatakse välja, me peame kõik tegema endast selleks, et olukorda parandada. kui me midagi ei tee, siis me mõistame ennast ise eh, hukka meie kodanikud väärivad aga märksa enamat. suur tänu. Äh, järgmisena saab sõna proua Ford üheks minutiks. Äh, suur tänu, me räägime täna siin majanduse juhtimisest äh, üle terve Euroopa, paljud liikmesriigid, sealhulgas minu koduriik, on väga rasketes majanduslikes oludes praegu ja sel nädalavahetusel Euroopa Liit ja Ühendkuningriik eh, ands-, ulatasid abikäe üle Iiri mere. ei ole aeg, kus Euroopa Parlament peaks eh, siin eh, näpuga näitama või kedagi süüdistama, on aeg paremate otsuste langetamiseks tuleviku jaoks. eelmisel nädalal novembri keskel parandas Kreeka kolmandat korda oma majandusaasta aruannet ja loodetavasti me saame need aruanded nüüd sulgeda meil on väga selge põhjus äh, statistikat parandada tänu sellele näitele. Euroopa Nõukogu on läinud väga kaugele oma detailsetes plaanides infovahetuse osas Euroopa semestri ajal. see tuleb äh, ka rakendada tegelikkuses. jah, me peame erinevate liikmesriikide vahel häid tavasid jagama, kuid mõistma seda, et mitte kõik riigid ei ole ühesugused ja hea majanduse valitsusjuhtimine võib olla saavutatud ka teistsuguse meetmete, meetmetega kui üldised meetmed suur tänu ja sõna saab nüüd üheks minutiks proua de Brun. agus an imf bankceanne na hhorpa agus a comisiún na teachtas teach le conialacha truma is léir gohfuil EMF eh, eh, ja Euroopa Keskpank on esitanud karme tingimusi, see tähendab seda, et on vaja suuri kärbeid teha, töökohad kaovad, eh, väheneb avalike teenuste pakkumine, tõstetakse tulumaksumäärasid ka nendele, kes on madalapalgalised. kuid pankadele jääb nende kasum ja ainult vaesed, haiged, pensionärid ja teised kergesti haavatavad inimesega kategooriad äh, satuvad löögi alla nende säästumeetmetega. ja see ei ole abi Euroopast ja seetõttu me oleme selle vastu. selle asemel, et taotleda volitusi nende äh, kärbete tegemiseks, nüüd kui äh, IMF on oma majandusandmed üle vaadanud, valitsus otsustas, et valimisi ei toimu, kuni eelarve ei ole heaks kiidetud. kuid oli ka teine võimalik tee, kuid Iiri valitsus otsustas seda teed mitte minna. Nad otsustasid tegutseda oma pangasõprade kasuks ja mitte tavakodanike kasuks. Our next speaker tänan, järgmisena härra Borghesio. põhimõtteliselt härra Trichet, Euroopa Keskpanga president, äh, on selle nurgakivi pani Rooma aegadel, inimesed tõuseksid püsti toogades ja pöörduksid tema poole näoga ja küsiksid äh, olukorra kohta ja äh, kuidas meie kannatus on proovile on pandud, aga miks me peame esitama küsimuse, miks, kas me liigume õiges suunas, nüüd kui on lasked, äh, langetatud rasked otsused euro kohta, kas euro päästmine äh, ei too kaasa meie oma majanduse äh, kokkuvarisemist Euroopa Liidus. alates Broadist me oleme näinud poliitikaid, mis on hävitanud meie tööstuse, meie väikeettevõtluse ja suurendanud tööpuudust. mulle tundub, et need riigid, kes jäid ellu selles kriisis, miks peaksid nüüd nemad välja käima äh, raha selleks, et toetada Iirimaad, äh, äh, mis on kasutanud ebaõiglast konkurentsieelist, rakendades väga madalaid maksumäärasid e, e, ega ei ole läbi viinud ka korralikke stressiteste pankadelt ja miks nüüd on tekkinud kaheksa miljardine defitsiit, kus oli siis härra Trichet sel ajal? mis edasi saab? kas see äh, Iirimaa abipakett äh, rakendub, kas Saksamaa kuulutab välja selle ebakonstitutsiooniliseks ja kõneleja katkestatakse? härra Borghese, järgmisel korral, kui teile on antud kõneaega üks minut, te peate sellest ajast kinni pidada, üks minut on üks minut, härra Langen. suur tänu, suur tänu lugupeetud härrad presidendid, ma kuulsin, et siin kritiseeriti Deauville'i kokkulepet, kuid kõik teavad väga hästi, et teie rakkerühm, härra Van Rompuy, jättis kakskümmend punkti lahtiseks ja kuna te peate ühehäälsed otsused vastu võtma, siis on vaja mingit lahendust, seda teavad kõik kõik teavad ka seda, et kaks kõige suuremat liikmesriiki on need, mis stabiilsus- ja kasvupaktis kinni ei pea. Saksamaa ja Prantsusmaa kahe tuhande neljandal aastal, aga siis olid meil valitsuses sotsiaaldemokraadid ja rohelised ja seepärast ma ei saa aru, miks härra Schulz siin kritiseerib. kui me täna räägime sellest, et stabiilsus- ja kasvupakt peaks olema tugevam, siis esimeseks eeltingimuseks on see, et liikmesriigid sellest kinni peavad. jah, me võime sellele särtsu lisada, aga sellest pole mitte mingit kasu, kui keegi sellest kinni ei pea. ja meil on kuus erinevat menetlust, kaks on äh, ähm, nõukogu määrused, neli on ühised määrused nõukogult ja parlamendilt ja äh, ja ma ei saa aru, miks siin kritiseeritakse, meil on parlamendina sõnaõigus ja komisjoni ettepanekuid selles valdkonnas me toetame ja peale selle tuleb meil siis veel ka nõukoguga läbirääkimisi pidada. see on reaalsus, ma ei saa aru, miks me oleme nii tagasihoidlikud, kuigi me oleme osa seadusandlikust protsessist ja võiksime lihtsalt oma õigusi kasutada. siis tahaksin rääkida ka sellest, kas on vaja lepingut muuta minu arvates leping üheksandal mail viidi nii kaugele kui võimalik ja on vaja õigustust vastavalt artiklile sada kakskümmend kaks päästepaketile, sest liikmesriigid ei soovi seda, sest siis tuleks ka komisjon ja parlament kaasata. see on suureks viga, suureks veaks, sellest ei piisa, kui me ainult äh, artiklit sada kolmkümmend kuus muudame. meil on vaja õiguslikku alust päästepaketi jaoks ja ka kõikidele muudele lahtistele probleemidele. suur tänu ja nüüd proua Ferreira, kaks minutit. suur tänu härra president. me peame selgeks tegema, et solidaarsuse mehhanismist ei olnud kasu eelarvekriisi lahendamisel. Kreeka võlakoorem ei ole vähenenud ja ka Iirimaa on suurte probleemide ees nii et solidaarsusmehhanism ei toiminud ja tegemist oli riikidevaheliste kokkulepetega juba eurokriisi algusest peale oleksime me tegutsema hoopis teistmoodi. ja nüüd on tehtud ettepanek, et see süsteem tuleks lihtsalt üle vaadata, selle ettepaneku tegi üle, selle ettepaneku tegi nõukogu president. ja räägitakse ka erasektori kaasamisest. proua Merkel on selle ettepaneku teinud ning ka tema ettepanek, mis minu arvates tehti liiga vara, enne ülemkogu kohtumist viis turud tasakaalust välja. meil tuleb lihtsalt kõik tuua ühise katuse alla ja seejuures ei tohiks ära unustada ka, ka kaasotsustamise menetlust. me ei tohiks nüüd kiirustada ja kvaliteedis järeleandmisi tegema. me peame selgeks tegema, et parlament kavatseb aktiivselt õigusloomes osaleda aga sellised mehhanismid nagu võlakoorma kaotamine, neid ei ole võimalik teha ilma rahvast kaasamata. peale selle on meil vaja ka Euroopa lähenemist, eriti just kriisiaegadel jah, otse loomulikult tuleb riigivõlgasid vähendada, meil on võimalik eurovõlakirjasid väljastada ja hoolitseda selle eest, et eurotsooni kaitstakse eh, euroinvesteeringute kaudu, mitte riikidevaheliste kokkulepete kaudu. meil on vaja korralikku eelarvet eh, ja omavahendeid, meil ei ole vaja mitte ainult ühte protsenti SKT-st, me peaksime lähtuma reaalmajandusest me peame ennast kaitsma ja nõukogu president ja komisjon ei tohiks ainult ECOFIN-i eh, sõnu korrata. härra Petrovski, palun. suur tänu, härra president, daamid ja härrad. eurotsooni kriis on eh, tõsiasi ja kriis on tõsine ja sellepärast, et tahetaksegi Lissaboni lepingut nüüd muuta lepingutega, mida oli juba esimene kord väga raske vastu võtta. Kre-, Saksamaa ja Prantsusmaa seisukohad on arusaadavad, nad ei taha maksta kinni Kreeka ja Iirimaa võlgasid, kuid teisalt Lissaboni lepingu taasavamine oleks üks äh, väga suur pretsedent, Lissaboni lepingu eesmärgiks oli ju Euroopa töö lihtsustamine, tegelikult on toimunud vastupidine kui meid surutakse nüüd tõesti läbi viima lepingumuudatus, siis ei mõõtu see mitte ainult eurot, vaid ka institutsionaalseid mehhanisme üldiselt. paljud majandusteadlased on öelnud, et Kreeka kriis ei oleks üldsegi lahvatanud, ei oleks olnud äh, Euroopa ülene, kui Kreeka oleks äh, otsustanud mitte minna üle eurole, ta oleks pidanud devalveerima oma valuutat ja muud ei olekski pidanud tegema. suur tänu järgmisena kaheks minutiks, härra Mauro, palun härra president, ma tahaksin omalt poolt anda poliitilise hinnangu selle kohta, mida tänase arutelu vältel on räägitud. on täiesti korrektne, et meie eh, Euroopa peamiste poliitiliste perekondade liikmed kritiseerime euroskeptikuid hoolt äh, selle eest, et nad ei usu eurosse. kuid võib-olla peitub tõsine probleem selles, et meie ei usu Euroopasse ja ega me siis saagi süüdistada euroskeptikuid äh, sellest, mis tegelikult on meie vastutus. meie oleme peamised Euroopa-meelsed poliitilised perekonnad, me oleme alati hoidnud silme ees Euroopa-meelseid ideaale, kuid kõik valitsused, kes on ju meie poliitiliste perekondade satelliidid äh, viskavad pidevalt kaikaid kodarasse, selleks et seda protsessi, Euroopa ideaali täitumise protsessi peatada. ja põhimõtteliselt äh, me astume ühe sammu edasi, aga samas kaks sammu kohe tagasi ja see ongi selle probleemi iva me ei suuda praegu neid arutelusid suunata kaugemale, räägitakse eurovõlakirjadest ja teistest projektidest, aga väga raske on selgitada meil, oma kodanikele seda, et me oleme nendesamade erakondade liikmed, kes kodus iga jumala päev süüdistavad Euroopat absoluutselt kõiges ja ei saa ju öelda, et kriisist tuleme välja ainult siis, kui Euroopa kulusid vähendab me peame rääkima vastutustunde põhimõttest, muidu kui me selle kaotame, kaob ka kogu see Euroopa ideaal. meie usaldusväärsus variseb kokku. tulemuseks on see, et valijad hoiavad äh, valimistest eemale kui katkust ja kojad on lihtsalt tühjad, nelikümmend protsenti kodanikest kaotavad huvi meie suhtes, Anni Pudimata järgmisena, palun. härra president, kui viimase ülemkogu otsustest on üldse võimalik teha tähtsaid järeldusi, siis see oleks see, et meil ei olnud võimalik äh, turgusid rahustada, me ei osanud seda teha. ja nüüd peaksime me endalt küsima, miks? kas sellepärast, et äh, hoolimata rangematest äh, finantsdistsipliini reeglitest teadsid turud väga hästi, et me ei suuda mitte midagi ära teha ja lõhe eurotsooni ja teiste vahel suureneb meil on siin terve rida liikmesriike, mis on üritanud kokkuleppele jõuda ja mis soovivad kriisimehhanismi sisse viia, kuid nende tegutsemise kaudu seavad nad küsimuse alla kogu kriisimehhanismi äh, toimimise ja lisandväärtuse ja teised aga loodavad, et nad järgmisest kriisist kasu lõikavad. ja siis räägitakse veel ka erasektori kaasamisest. miks me ei võiks Euroopa tasandil luua äh, valuutapoliitika komisjoni? mulle tundub, et distsipliini ja kriisimehhanismi kõrval on meil veel üks lünk. me peaksime tõsiselt järele mõtlema ühise võla haldamissüsteemi üle eurovõlakirjade puhul. suur tänu ja meie järgmine kõneleja on proua Hüübner, poolteist minutit. Äh, lubage mul alustuseks öelda, et pikaajalised konkurentsitingimused liikmesriigiti äh, järgnevatel aastatel erinevad. Äh, strukturaalsed muutused ja tasakaalustamatus jätkub ja majandusliku juhtimine jääb endiselt nõrgaks, kuna seda, sellega alles alustatakse. sellest lähtudes on äärmiselt oluline, et komisjon kiireloomuliselt testiks eh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Euroopa semestri käivitamist ja kasutaks selleks nii palju kui võimalik majandusega juhtimise indikaatoreid. teiseks, ma mõistan, et täisautomaatsed sektsioonide süsteem nõuab aluslepingu muutmist ja kavandatud süsteem äh, äh, äh võimaldab me tegutseda ainult nii palju, kui alusleping lubab ja seetõttu ma loodan, et komisjon ja nõukogu annavad endast parima, et vältida mittevajalikke vaheetappe, mis äh, aeglustaks protseduuri. majandusabi kasutamine ei ole lihtsalt lihtne summa Äh, see süsteem sõltub ka sellest, äh, äh, et välja tuua need liikmesriigid, kes ei käitu korralikult ning juhtida nende tähelepanu sellele, et nende ebaõige käitumine mõjutab ka riiki väljaspoole. kui me räägime majanduse tasakaalustamatusest, see võib mõjutada teisi euroala riikisid ja Euroopa Liidu tervikuna. ja seda tuleks arvestada ka liikmesriikide kohtlemisel, et Euroopa Liidu majanduse tervis tervikuna paraneks. ma mõistan et täielik põhjalik äh, majandusjuhtumise mõjuhinnang äh, nõuab aega, mida meil ei ole. abiks oleks äh, ka see, et viimaste aastate jooksul on komisjon, on omandanud piisavalt sügavaid teadmisi selleks, et mõista, kuidas toimuvad kahekümne seitsmes riigi majandused ja seetõttu ma kutsun üles kaheks tegevuseks. president katkestab sõnavõtja. tänan kolleegid, ma tahaksin tervitada äh, Euroopa Majandusruumi delegatsiooni EFTA parlamendist Islandilt, Liechtensteinilt ja Norralt, ka vaatlejate äh, Šveitsi äh, Föderaalassambleelt, kes on meie külalisterõdul. mul on hea meel tervitada seda delegatsiooni Euroopa Parlamendi Strasbourgis, kus te osalete kolmekümne viiendal ühiskohtumisel täna ja homme